juurde vastavalt äh, esimeste konverentsi poolt vastu võetud otsusele vastavalt ähm, lõigule seitsekümmend kaheksa meie kodukorras äh, on päevakord kinnitanud ja vastavalt äh, fraktsioonide ettepanekule lükatakse edasi teatud päevakorrapunktid Sudaani kohta ja Rahimi kohta ja samuti ka Eh, Abdul Monem Abdumavala kohta asendatakse Zimbabwe ja pastor Evan Mavarire juhtumi eh, küsimuses, kas sellel on keegi vastulauseid? siis on eh, päevakord kuulutatud muudetuks ning ENF e fraktsioon esitas taotluse, et et meie välisasjade kõrge esindaja teeks avalduse Wikileaksi Mm, paljastuste teemal CIA häkkimise kohta ning äh, kõigepealt annan sõna härra Pretzelile, kes esitab äh, taotluse ENF fraktsiooni nimel. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, Wikileaks avalikustas esimesed äh, dokumendid ja lubas avalikustada täiendavaid dokumente CIA tegevuse kohta, mis puudutab äh, nutitelefonide, nutitelerite ja teistesse seadmetesse hakkimis, häkk, sissehäkkimise võimekust, muuhulgas autodesse sissehakkimise võimekust, viirused, troojalased äh,, Ähm, võimaldavad seda, et muuhulgas võib isegi autosid ähm, kaugelt juhtida, äh, tehnoloogia kustutab iseenda jäljed ja ei ole isegi äh, tagatud see, et CIA äh, töötajaid ei kasutaks neid omaenda eesmärkidel, ilma et CIA sellest teadlik oleks võttes arvesse seda, et jäljed kustutatakse ja et jäetakse valed jäljed, muuhulgas näiteks ka vene jäljed, on rünnakud Prantsusmaa valimiste ajal aastal kaks tuhat kaksteist, asi, mida me peame vaatama nüüd teistmoodi. CIA häkkerid tegutsevad äh, USA konsulaadis Frankfurdis, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas Saksamaa valitsus on seni keeldunud avalikult selle kohta arvamust avaldavast, aga meil on vaja avalikku arutelu ja ma arvan, et tegemist ei ole aruteluga, mida oleks vaja pidada ainult Saksamaal. ma arvan, et tegemist on aruteluga, mis puudutab kõiki Euroopa riike ja me peaksime selle arutelu, seda arutelu pidama täna siin parlamendis, aitäh! kas eh, keegi soovib eh, selle vastu midagi öelda? keegi ei soovi vastulauset esitada, seega panen hääletusele ENF-i ettepaneku lisada päevakorda see e, komisjoni asepresidendi sõnavõtt Wikileaksi paljastuste kohta. kes on selle ettepaneku poolt? ja kes on vastu? kes on erapooletu? ettepanek on tagasi lükatud. niisiis, päevakord ei muutu. kas teil on äh, protseduuriline küsimus? palun, kolleeg Wimberg. Tack, herr talman! Jag vill att vi stryker omröstningen av vapendirektivet på dagordningen ma sooviks, et jäetaks äh, ära relva direktiivi kohta hääletamine, sest äh, sellel ei ole piisavalt süviti minevat analüüsi mina tahaksin selle vastu hääletada ja paluksin, et see jäetaks päevakorrast äh, välja ja see saadetaks vastutavasse komisjoni tagasi ja arutataks selle võimalikke tagajärgi. kolleeg on Stork. kolleeg on Stork juubeldate äh, juba enne kui ma rääkima hakkan aitäh! neljapäeva pärastlõunases äh, päevakorras on äh, üks äh, suur EFTT järelpärimine ja ma palun, et päevakorda pannakse ainult ka pealkiri, mitte ainult viide dokumendile. oluline on, et me teaks, mil, mida me hakkame arutama neljapäeva pärastlõunal. tegemist on koostööga ülevedajate ja vabaühenduste vahel, kes osalevad päästeoperatsioonidel. see on väga oluline osa inimeste ülevedamisest Vahemerel ja seetõttu ma palun, et pandaks sellele arutelule ka pealkiri, nagu seda on seni tehtud ja nagu seda ka tulevikus tehakse. E, e, pealkirja otsus tuli esimeste konverentsilt ja te, kus seal osales ka teie fraktsiooni esimees. niisiis e, te teate, mis põhjendusega see nii on. proua Wingberg, praegusel hetkel ei ole õige aeg, et paluda selliseid muudatusi, te olete õige aja maha maganud ning ühendatud vasakpoolsed äh, mul taotlesid, et äh, meie äh, välisasjade kõige esindaja esineks avaldusega selle kohta, kuidas pidevalt hävitatakse endiselt palestiinlaste kodusid ja taristud ja et seda alustataks pärast lõunal kolmanda päevakorrapunktina pärast seda, kui asepresident esineb sõnavõtuga teemal Euroopa Liidu prioriteedid ÜRO eh, inimõiguste nõukogus eh, kaks tuhat seitseteist ja arutelu peaks seega lõppema resolutsiooniga. annan sõnu, sõna härra Silikiotisele, kes eh, põhjendab kuue taotlust. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εγκληματική πολιτική των κατεδαφίσεων που εφαρμόζει το Ισραήλ aitäh, lugupeetud kolleegid, see, mida Iisrael teeb äh, Palestiina ja Palestiina rahva vastu, äh, seda jätkasta, jätkatakse. eile toimusid samuti sellised sündmused ning äh, tegemist oli ühe Palestiina külaga, kus kogukond on ohus, seal on sada nelikümmend elanikku, neist paljud on lapsed ja seal on ka lasteaed, mida on rahastatud Euroopa Liidu vahenditest ning eh, kui me hiljuti käisime selles külas ja kui me seal käisime, siis eh, oli olukord selline, et nüüdseks on Iisraeli eh, Iisrael asunud tegutsema selle küla vastu ning ÜRO andmetel on seal väga paljud hooned lammutatud. Gaza äh, sektoris ja muudes piirkondades on tegemist Iisraeli poliitikaga, kus äh, hävitatakse neid külasid. aga samas äh, on Iisraelil endal äh, illegaalsed asundused Palestiinas. Euroopa Liit peab tegutsema ja hoolitsema selle eest, et Iisrael enam ei äh, hävitakse äh, palestiinlaste maju, Euroopa Parlament peab välja saatma selge sõnumi, me oleme sellise tegutsemise vastu, me oleme ka selle vastu, et Iisrael oma asundusi illegaalselt laiendaks, me toetame kahe riigi lahendust, see on ainus lahendus, mis äh, saab tagada rahu, aitäh. kas keegi soovib äh, esineda sõnavõtuga kuue ettepaneku vastu? palun! Euh, aitäh härra president me oleme selle ettepaneku vastu. Äh, Khan al Ahmeri külas, mis on tsoonist C, äh, on ebaseaduslik äh, see, et need hooned seal on, sellepärast et tegemist on tsooniga C ja seda kontrollivad iisraellased. Ehm, nad kontrollivad kogu territooriumi seal ja kõiki tegevusi, palestiinlased ei ole taotlenud seal ehitusluba ja praegu on öeldud, et ei toimu mingisugust äh, hoonete hävitamist, enne kui ei ole kõik kohtuastmed läbitud, nii et äh, siin ei ole vaja sellist äh, lähenemist, nagu kolleeg rääkis, ta rääkis sellest, et äh, veebruaris hakatakse neid maju hävitama, ma juhiks teie, tema tähelepanu sellele, et praegu on märtsikuu ja iisraellased ütlesid, et tõesti nad ootavad ära kõigi kohtuastmete läbimise, aitäh tähelepanu eest! Allora... nüüd paneme hääletusele nimelise hääletusega kuue fraktsiooni ettepaneku, et lisada meie päevakorda, teisipäeva päevakorda pärast asepresidendi avaldust Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogus kaks tuhat seitseteist lisatakse veel üks avaldus mis puudutaks äh, jätkuvate äh, hoonete ja taristute hävitamise kohta Palestiina aladel ning hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. ning päevakord seega ei muutu. Nonnes palus sõna. Eh, voorzitter ik wil het even hebben over. aitäh härra president tahaksin lühidalt rääkida türgist. Erdogani avaldustest äh, me oleme nüüd äh, näinud, äh, mida ta on Hollandi kohta öelnud, ta on öelnud, et hollandlased on natsid ja fašistid ja, ja meie Euroopa Parlamendina ei tohi seda taluda. ma tahaksin rõhutada, et see peaks pandama tänase, selle nädala istungi päevakorda, ma tean, et see on aprillis päevakorras, aga praegu on tegemist poliitiliselt aktuaalse teemaga, kindlasti on võimalik äh, protseduure ettekäändeks tuua, öelda, et äh, tegemist on vale ajahetkega. ma olen nõus, et me ei ole esitanud äh, seda taotlust äh, õigeaegselt, aga me ei saa siin pugeda reeglite taha. me peame rääkima asjadest, mis on aktuaalsed, nagu tõelised poliitikud ja tõeline parlament ja meil võiks olla sellel nädalal arutelu Türgi teemal. aitäh! Te ei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 tuletaksin teile meelde kodukorra reeglit sada kaheksakümmend neli, et me saame võtta sõna selles küsimuses, et kas te võiksite äh, et äh, selles küsimustes äh, üheminutiliste kõnede all, et kas te võiksite palun kolleegile öelda, et üheminutiliste kõnede ajal on võimalik selliseid teemasid käsitleda? tänan teid nõuande eest Relazione... nüüd raport. Eh, jätkame oma tööd, jah, palun. aitäh, härra president. räägiksin päevakorrast. tahaksin lühidalt viidata sellele, et härra Dontoni poolt äh, tehtud alternatiivne resolutsiooni ettepanek, mis puudutab resolutsiooni ettepanekut küülikute kohta. eelmisel neljapäeval, kui oli tähtaeg, oli äh, selle raporti äh, pikkus pikem kui äh, lubatud kodukorra art-, artikli sada seitsekümmend lõike kolm kohaselt. nüüd ma näen, et äh, seda raportit on lühendatud. Äh, kui põhjuseks oli äh, tehniline probleem, siis kodukorra reegli sada seitsekümmend lõike neli kohaselt on võimalik parla-, presidendi nõusolekul e-, esitada neid teemasid siis, kui selliseid probleeme on olnud. president otsustab ettepanekute üle ja ta ja küsib parlamendi parlamendi nõusolekut. härra president, selles kontekstis ma küsin, et kas te olete Rahvapartei alternatiiv, kas te peate Rahvapartei alternatiivset resolutsiooni ettepanekut lubatavaks, panete selle hääletusele nii nagu see oleks kooskõlas äh, meie reeglitega, aitäh. Allora la.... rahvapartei äh, fraktsiooni ettepanek oli pikem eh, lubatust. Eh, sest alternatiivettepanek peab olema lühem kui algettepanek, kuid meie teenu-, eh, teenistused teavitasid Euroopa Rahvaparteid sellest ja seega tekst lühend, teksti lühendati, kuna tegemist on tehnilise probleemiga, mis on seotud pikkusega, mitte sisuga, siis võtan, siis leian, et see dokument on vastuvõetav. tegemist on probleemiga, mille teenistused on juba lahendanud. anname nüüd sõna juba kohe härra Stefanekile, kes on koostanud raporti elav hõbeda kohta